tere õhtust eelarvekomis-, kontrollikomisjoni koosolekule esmaspäeva õhtul Strasbourgis. päevakord on kõigile teada, muudatusettepanekuid ei ole. keelte režiim on ka kõigile näha ning äh, meil on ka voog, voogedastus veebi. tervitame meie uut sekretäriaadi juhti kes esimest korda on meiega siin laua taga ning äh, hakkab tulevikus ka meie tööd toetama. väga meeldiv, et te siin oleme, olete, oleme koostööd teinud teiega juba õigustalituses, olete jälginud meie komisjoni tegemisi juba aastaid, teemad ei ole teile uued. punkt kolm päevakorras. Euroopa Kontrollikoja eriaruanne seoses Ukrainale antud abiga ning ning samuti ka kuusteist kuni üheksateist mai äh, delegatsioon Ukrainas, millest ma ise räägin hiljem, mainin seda ka kohe. ning äh, dokument üksikasjaliku aruandega on selle kohta samuti koostatud ja kõigile kättesaadav. ning nüüd tervitan siin äh, vastavat kontrollikoja liiget ning ootasime oma oma delegatsiooni aruandega, kuni eriaruanne valmis sai, kolleeg Fasakas on Kontrollikojast siis ja kolleeg Zeller on raportöör ning kolleeg Fasakas saab sõna oma eriaruande tutvustamiseks, palun. hea Inge, esimees ning äh, austatud raportöör Joachim, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad ma räägin eri keeltes, eelistan rääkida saksa keeles, kui see võimalik on, aga kuna aruanne on koostatud inglise keeles, siis lähen ma pärast inglise keelele üle. aga enne, kui ma seda teen, kõneleja jätkab saksa keeles, lubage tänada mind südamest selle eest, et leidsite võimaluse ja aja lasta mul esitleda seda aruannet teie komisjonis. enne kui ma lähen aruande juurde, tahaksin sissejuhatuseks tänada teid selle eest, et te meile kättesaadavaks tegite töödokumendi. ja töödokumendis põhinedes järeldustele, soovitustele, avaldustele meie aruandest, äh, kirjeldate vajalikke poliitilisi järelmeid ja otsuseid. ning niisugune koostöö peakski olema eelarve kontrolli komisjoni ja Euroopa Parlamendiga et me oma erialases töö, erialast tööd teeme oma pädevuste pinnalt ja üritame samuti kättesaadavaks teha asja, asjakohased dokumendid, mis on vajalikud selleks, et teha pädevaid poliitilisi otsuseid. Te mõistate, et meil ei ole alati kerge nii, niisugustes tundlikes küsimustes eristada äh, puhtaid fakte ja poliitikat ning äh, oleme oma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eriaruandes Euroopa abi kohta Ukrainale seda üritanud teha, ent mul on suur heameel ja see valmistab mulle suurt rahuldust näha, et raportis on juba visandatud olulised poliitilised otsused. kõneleja jätkab inglise keeles. nagu näete, oleme ette valmistanud teile ettekande ja esitluse ning võib-olla saakski selle sisse lülitada ning alustagem kõigepealt eriaruande teema olulisusega. nagu te teate, Ukraina on üks suuremaid Euroopa Liidu vahetuid naabreid nii poliitiliselt kui geograafiliselt. institutsiooniline ja poliitiline ebastabiilsus, valitsemisprobleemid, finantsraskused, majanduslikud raskused on selles riigis teravalt üleval. Euroopa Liidu finantsabi ning selles, sellest me täna räägimegi, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat viisteist on olnud summas kuni viis miljardit eurot, üks koma kuus miljonit, miljardit eh, toetustes ning kolm miljardit ja rohkemgi makrofinantslaenudes. kuni aastani kaks tuhat neliteist, kui meil paluti aruanne koostada, oli kokku Ukrainale eraldatud üks koma, üksteist koma kaks miljardit eurot. nii auditi küsimus, mis meile esitati, oli, et kui Euroopa välisteenistus ja komisjon, et kas nende poolt ettevalmistatud abi oli kohane ja tõhus ning aitas Ukrainal muutuda paremini valitsetud riigiks. avalike finantside juhtimise sektoris ühelt poolt ja võitluses korruptsiooni vastu teiselt poolt, need kaks valdkonda olid keskse tähtsusega meie hinnangul Ukraina tuleviku seisukohast ning samuti ka gaasisektor, mis eriti aastal kaks tuhat neliteist mängis väga olulist rolli seoses Euroopa varustuskindlusega. alustagem kõigepealt meie üldisest järeldusest. Euroopa abi Ukrainale on olnud osaliselt tõhus, toetades, selleks, et toetada Ukraina muutumist hästi valitsetud riigiks ent eh, ebastabiilsus eh, halduskontekstis, eh, seadusandlikus kontekstis riigis on piiranud Euroopa abi tõhusust. kaks tuhat neliteist Maidani sündmustest alates on Euroopa töötanud küll koostööaltimas keskkonnas, ent pikaajalised tulemused Euroopa abi osas on endiselt veel ebaselged. kaks tuhat neliteist kriis ja kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend pakett üksteist koma kaks miljardit eurot oli äh, hädalahendus, millega nähti ette suure mahul, mahulise rahalise abi andmine Ukrainale, mis oli sattunud raskesse rahalisse olukorda. ei olnud mingit selget ettevalmistatud strateegiat tollal. lubage, ma alustan nüüd äh, kõigepealt avaliku finantsju-, avalike finantside juhtimise ja korruptsioonivastaste võitluse tulemuste hindamisest. Euroopa Liidu ab-, abi oli osaliselt tõhus, tagades jätkusuutlikud ja kestlikud tulemused võitluses korruptsiooni vastu ja avalike finantside juhtimises. kuni kaks tuhat neliteist olid ebapiisavad tulemused äh, Ukraina valitsuse tegevusest tule, tulenevalt piiranud reformide protsessi tõhusust. hoolimata sellest, et reformid said sisse uue hoo aastal kaks tuhat neliteist, on tulemused, mis siiani saavutatud, äh, suhteliselt äh, tagasihoidlikud ja ei ole veel püsivad. dialoogi on peetud pikalt eelarve toetuse makseid on peatatud, viisa liberaliseerimise Äh, ning visaliberaliseerimine samuti on seatud sõltuvusse eesmärkide saavutamisest nendest kahest valdkonnas. seire on olnud tõhus. meie järeldused ja hinnangud gaasisektori kohta nüüd. Euroopa abi Ukrainale oli osaliselt tõhus, äh, tagamaks äh, gaasisektori juhtimine ning tagamaks gaasivarustus läbi Ukraina ning varustuskindlus Euroopale kuni aastani kaks tuhat neliteist oli Euroopa Liidu abi üksnes piiratult tõhus Ukraina gaasisektori toimimise tagamiseks ning andis vastakaid tulemusi. samas on sellest ajast saavutatud olulisi edasiminekuid, näiteks kaks tuhat viisteist aprillis gaasiseaduse vastuvõtmine on kindlasti üks asi, mida tuleks mainida. Euroopa Liidu ja Ukraina dialoogi mõjutas ka Ukraina äh, Ukraina ebapiisav pühendumine reformiprotsessile ning erinevad seisukohad Euroopas. mõnikord ei olnud andmed seire teostamiseks piisavalt hea kvaliteediga ning äh, aruandlus ei, ei, aruandlusest ei tulnud ka välja äh, sageli, miks need andmed niisugused olid. tulenevalt meie järeldustest oleme koostanud mitmed olulised soovitused. esimene soovitus on rõhutada senisest rohkem avaliku sektori finantside juhtimist äh, dialoogis Ukrainaga konsolideerida tuleks poliitika dialoogi BFM küsimustes ning uurida tuleks võimalusi algatada eriprogramm tagamaks BFM reformide tõhus rakendamine võimalikult pea. soovitus number kaks. parandada tingimusi, mis töötatakse välja seoses rahalise abi eraldamisega. indikaatorid eelarve toetuse eh, maksmiseks mitmeaastase abi andmiseks peaksid selgemad olema ning äh, laenud ja toetused peaksid üksteist toetama. tuleks koostööd teha teiste abiandjatega tingimuste väljatöötamisel ja kehtestamisel, otsida mõistlikku tasakaalu poliitika võimenduse ning äh, äh, vajaduse vahel abi kiiresti edasi anda. soovitus kolm. tuleks tugevdada Euroopa abi andmise seiramist. tuleks kontrollida paremini eelarve toetuse programme ning kasutada võimalusi peatada eelarve toetuse maksmise, maksmine, kui ei saavutata piisavalt edu reformides. soovitus neli, rõhutada senisest enam tõhusat rakendamist ja jätkusuutlikkust reformide puhul ning muuta täiendav Euroopa Liidu abi sõltuvaks tõhusast oluliste BFM ja korruptsioonivastase võitluse reformide rakendamisest. ning lõpetuseks soovitus viis seoses gaasisektoriga tuleks astuda samme, et muuta Euroopa Liidu abi Ukrainale gaasise valdkonnas tõhusamaks ning rõhutada senisest enam andmete kogumist, kontrollimist ja analüüsi koguda rohkem usaldusväärset ja kontrollitavat informatsiooni ka rasketes tingimustes. nii, niisugused olid soovitused, millest me tahtsime teile rääkida seoses oma aruandega, millest on juba räägitud meedias ning mis on saanud palju tähelepanu ajakirjanduselt meie ülesanne ja meie kohustus ei ole rääkida sellest ajakirjanduse huvist, ent ma usun, et oleks põhjust siiski mainida, et meie aruannet tõlgendati valesti mõnede meediaorganisatsioonide poolt, kes kirjeldasid meie aruannet kui aruannet, milles öeldakse, et Ukraina on Euroopa korrumpeerunuim riik. lubage, ma ütlen teile, et korruptsiooni taseme hindamine ei ole asi, millega tegeleb Euroopa Kontrollikoda. meil ei ole selleks vaja vahendeid ega võimalusi. meie lähtusime üksnes Transparency Internationali hinnangust ning kokkuleppel komisjoniga ning Ukraina võimudega leidsime, et tegemist on valdkonnaga, mida peaks meie aruandes käsitlema ja uurima. ent oma hinnangu andmisel tuginesime, tuginesime Transparency International andmetele ning sellele kõrge profiili andmine niisuguste väidetega, nagu need, millest ma rääkisin, ei ole põhjendatud. ent äh, igal juhul avaliku sektori finantside juhtimine ja võitlus korruptsiooniga Ukrainas on kaks võtmetähtsusega valdkonda, millest riigi tulevik sõltub ning millega seoses Euroopa Liidu abi tuleks anda jätkusuutlikumad või selle tulemused peaksid olema jätkusuutlikumad selleks, et Ukraina oma majanduse ja valitsemise poolest muutuks euroopalikumaks riigiks. aitäh, proua esimees, selle võimaluse eest esitada meie aruannet ning ma ootan huviga küsimusi ja märkusi seoses aruandega, aitäh! aitäh, äh, härra Zeller, raportöör! suur tänu proua esinaine. aitäh ka kolleeg Fasakasele Kontrollikojast ning tema kolleegidele selle raporti eest. see ei ole po-, po-, see on poliitiliselt üsna keeruline öö, protsess, kuidas hinnata Euroopa po-, Liidu poolset abi Ukrainale kontrollikoja raport puudutab aega kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat viisteist, ehk siis see puudutab endist vana abiperioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, aga läheb ka siis kaugemale. vaadatakse üle ka viimased aastad kuni aastani kaks tuhat viisteist kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani valitsenud poliitiline olukord Ukrainas kontrollikoja ähm, gewährt wurden und es oftmals schwer war, ning oli sageli raske kontrollida toonase partnerlusinstrumendi raames ja naabruspoliitika raames antud abi kasutamist ning kontrollida selle tõhusast ja korrakohast rakendamist. partnerlus- ja koostööleping Äh, oli kavas asendada assotsiatsioonilepinguga, selle üle räägiti aastaid läbi ning äh, lõpuks oli tulemuseks see, et president Janukovitši ajal varasemat oodatust teistmoodi või vastupidiselt sellele Venemaa survel keelduti selle leppe allkirjastamisest. selle tulemuseks oli Ukrainas masside liikumine, mis sai tuntuks Maidani all ning mille raames kodanikud ei olnud valmis aktsepteerima seda, et lõpetatakse Ukraina ja Euroopa Liidu teineteisele lähenemise protsess, sest assotsieerumisleping oleks olnud oluline samm lähenemisel, lähenemise suunal Euroopa Liidule Ukraina poolt kodanike protest, mille käigus sai surma palju inimesi, oli edukas selles mõttes, et selle tulemusena leidis Ukrainas aset poliitiline muutus ning uus valitsus ja uus president allkirjastasid assotsieerumislepingu, mille tõttu tekkis kohustus ja see on positiivne kohustus minu hinnangul Euroopa Liidule anda Ukrainale täiendavat abi ning nagu juba kõlas, üksteist koma kaks miljardit eurot on seitsmeks aastaks ette nähtud alates aastast kaks tuhat neliteist. ning äh, kuna kõigepealt, kuna juba selle protsessi alguses oli selge poliitiline tahe reformide teele asuda, siis äh, rahastamisega ka alustati, aga sellest ajast on muidugi olukord natuke muutunud ning reformid ei, ei ole edenenud nii hästi, nagu loodeti ning olulisi kavatsusi ei ole piisava kiirusega realiseeritud. see, mida Kontrollikoda õigusega ja mul on väga hea meel eh, seda öelda, analüüsis oli ka olukord gaasisektoris, kus Ukraina sõltus vahetult tarnetest Venemaalt ning äh, olid üleval pidevad vaidlused seoses gaasitarnetega ühelt poolt ja teiselt poolt gaasisektor oli Ukrainale ka suur korruptsiooniallikas ning teatud äh, üksikisikute nõndanimetatud oligarhide rikastumise allikas, kes, kes siis sisuliselt riiki röövisid. siin on olukord paranenud, sest nüüd on Ukraina gaasitarned äh, tagatud üle Euroopa torujuhtmete ning meil on seetõttu olemas parem ülevaade sellest, mis toimub ja parem kontroll ning äh, gaasivarustuse stabiliseerumine on tagatud, no stabilisee-, gaasivarustus on Ukrainas stabiliseeritud. igatahes on riiki tabanud järgmine konflikt, rahvusvahelise õiguse vastaselt on Krimmi poolsaar annekteeritud Venemaa poolt ning äh, Venemaa on toetanud Luganski ja Donetski piirkondades separatistide liikumist ning äh, Ukraina on, on jõudnud kodusõja lävele. ja nendes äh, piirkondades sisuliselt toimubki kodusõda, mille tulemusena on hukkunud tuhandeid inimesi ning, ning loomulikult äh, riigile toob see endaga suured kulutused. samas peaksime me jätkama kahel suunal. esiteks peaksime jätkama Ukrainale abi andmist selgeks, et Ukraina võimustruktuurid stabiliseeruksid, elu normaliseeruks ning reformid edasi liiguksid. ning eh, eh, Ukraina mõõdaks ennast Euroopa mõõdikute järgis. samas peame me kritiseerima Ukrainat siis, kui reformid toppama jäävad või neid ei rakendata üldse. sellepärast, et meie abil on ju eesmärk, eesmärk on saavutada tulemused ja tulemused on ikkagi Ukraina selge liikumine Euroopa suunal, Ukraina muutumine demokraatlikuks ja kaasaegseks riigiks. seetõttu nendime kahetsusega, et endiselt on riigis säilinud struktuurid, mis takistavad reforme ning reformidele veeretatakse kaika, visatakse kaikaid kodarasse. ent ref-, olukord Ukrainas peaks üldiselt paranema ning äh, näiteks riik peaks üles ehitama läbipaistva maksusüsteemi kodanikele, mis suurendaks riigi tulu kohe, mis ei, ei maksustaks ainult äh, reakodanikke, vaid maksustaks tõesti ka, ka oligarhide varandusi. nii et see on üks asi, mida me nõuame ning äh, samuti nõuame et äh, riik ohjeldaks äh, ja teostaks tõhusat võitlust korruptsiooniga ning äh, eelkõige organid ja asutused, mis on loed, loodud Euroopa Liidu toel ja korruptsiooniga võitlemiseks, peaksid saama toetust, nii rahalist kui toetust personaliga Ukraina riigilt, mis on asi, mille osas meil on viimastel aastatel olnud kahtlusi. me nõuame, et kohtusüsteemi reformitaks, nii et see muutuks tõesti sõltumatuks, et nende reformidega jätkataks. esimees juba mainis, et eelmisel aastal käis meie komisjoni delegatsioon Ukrainas ning seal Äh, rääkisid korruptsiooniga võitlejad meile sellest arvust, mis oli üsna hirmu, hirmutav, kaks kolmandikku prokuröre ja Ukraina kohtunikke pidid olema dollarimiljonärid, mis ei ole kindlasti asi, mida nad suudaksid oma riigi palgaga saavutada. nii et siin on väga palju veel ära teha selleks, et äh, õigusasutusi tugevdada ning äh, kodanike usaldust õigussüsteemi vastu kindlustada pangandust tuleks kontrollida tõhusamalt ning kapitali liikumist välismaale piirata. sest sellega on eh, sageli seotud pankade likviidsusprobleemid ning seetõttu makromajanduslik abi ja eelarve abi peaks antama ainult tingimusel, et, eh, et seda jaotatakse siis eh, põhjendatult. sest makromajanduslikku abi varasemalt on ja me ei ole ainsad, kes seda nägid, äh, samuti Rahvusvaheline Valuutafond tõdes seda, et et seda abi anti Ukraina rahandussüsteemi toetamiseks ning äh, raha stabiilsuse tagamiseks ja stabiilsus tähendab äh, muidugi kahekümne protsendist inflatsiooni, mis on väga kõrge, aga vastasel juhul oleks olnud sada viiskümmend protsenti. ent äh, samas peab paralleelselt sellega loomulikult toimima paralleelne pangandussüsteem, mille poole tuleks püüelda ja, ja praegu seda veel ei ole või vähemalt ei ole seda näha. ning nõuame samuti et rohkem kui perioodil, millal Kontrollikoda seda hindas, antakse rahalist abi ikkagi siis, kui on projektil edu, reaalsed edu väljavaated ehk projektide, projekte tuleb ette hinnata. ja loodame, et ja seda kontrolli tuleks, tuleks teostada põhjalikumalt kui Maidani eelsel perioodil. nüüd äh, riigis on endiselt äh, probleemid seoses ühtse haldusstruktuuriga ning äh, me peaksime siin liikuma kahel suunal siin on näiteid, näiteks Lemberg või Lembergi ümbritsev piirkond, Lvov, on kiirema, parema arenguga kui teised riigi osad, sest seal on olemas tõhusad detsentraliseeritud struktuurid ja need näit-, näitavad, et see, selline süsteem võiks toimida hästi ja seda tuleks rakendada teistes piirkondades ning selleks tuleb, tuleks anda tehnilist abi nii palju võib-olla meiepoolsetest märkustest juba üsna põhjalikule kontrollikoja aruandele, mille eest me kontrollikoda taga äh,, tänan ja mis peaks meil aitama parandada meie suhteid Ukrainaga ning, ning mõjuma positiivselt lõppkokkuvõttes ka ukrainlastele endile. einen kurzen Überblick Ihnen geben über den Verlauf der Reise jah, eelmise aasta maikuus käisime me seal kohapeal. ma pean äh, eelarvekomisjoni kümne minuti pärast hääletama minema, ma ei leidnud kedagi, kes mind asendaks, aga siin aseesimees tuleb minu asemel, aga kahetsusväärne oli see, et meil oli seitsmepealine äh, delegatsioon ette nähtud ainult, aga ainult kolm inimest äh, soo-, avaldasid soovi sinna minna. see tähendab, et me ei saanud isegi kriitilist massi kokku, millega oleks võimalik edukat külaskäiku läbi viia. me peame äh, aitama Ukrainat, nad väärivad meie toetust ja me oleme suunanud sinna ju üüratuid summasid, seega on meie huvides, et me no, toetame seda riiki siis eh, mul on hea meel selle pärast, et see Ukraina toetusrühm, kus, eh, kuhu kuuluvad ka erinevad eh, komisjoni esindajad, kavatsevad seda ka teha, me külastasime ka Lvovi, seal oli väga ilus, aga sinna võib-olla polekski pidanud minema, sest ole, Ukrainas on palju paremaid kohti, kus tüüpilist Ukraina olukorda jälgida aga hea on muidugi näha, et mõned kohad toimivad ka hästi. härra Wagner selgitab ka vast, äh, ma ei saanud äh, äh, eh, lahti sellest tundest, et need oligarhid on väga nähtavad tegelased ja neid oli, nad olid igal pool kohal ning meile öeldi ainult seda, mis äh, neile oligarhidele sobilik oli. Äh, me hetkekski ei unustanud, et me külastasime sõjas olevat riiki ja sellisel riigil on loomulikult suured väljakutsed ees I. I iga päev kuulsime me lugusid äh, sellest, kuidas sõjapiirkonnas pensioneid makstakse, millises raskes olukorras need inimesed seal elavad. üritasime olla ka selles suhtes mõistvad. loodetavasti reisime üsna varsti uuesti Ukrainasse, väga oluline on paremini mõista, kuidas selle riigiga ümber käia. meie Poola sõbrad, sõpradel on väga tihedad suhted Ukrainaga, ka majandussuhted üle piiri ning see naabrite abi töötab päris hästi. ning seda tuleks toetada. meil on kahesed arengud Ukraina parlamendis olid meie kogemused üsna koledad, see vastupanu muutustele äh, oli tohutu, avaldatakse suurt survet, seal on ka reformimeelseid inimesi loomulikult, aga äh, nende vastaseid on ka väga palju. nägime aga ka, et Euroopa liidupoolne surve mõjub väga positiivselt Ukrainasse, Ukrainale endale, ma tahaksin tänada ka sekretäriaati, sest reis oli väga huvitav. ma sooviksin, et me reisime sinna uuesti üsna varsti, äh, kuigi siis oleks tore, et meid oleks tõesti seitse inimest koos. me peame olema Ukraina äh, teema puhul valmis tegutsema. Äh, esimesena saab sõna kolleeg Valesa Understanding... Uh, suur tänu, proua esimees, mõistan, et äh, rap-, esindan Inta komisjoni äh, siin ja mul on kaks punkti, mida teha, kõigepealt äh, reform katab suures osas korruptsioonivastast võitlust, sealhulgas vastavate ametite paikapanemist rahvusvahelistele standardite kaasamine ja nii edasi, sätted äh, olukorra muutmiseks. kui raamistik on paika pandud, siis äh, on aega konkreetsete tulemuste ja täiendavateks konsultatsioonideks. mis oleks teie soovitus selles osas, mis puudutab korruptsioonivastast võitlust? minul on äh, mõttes mõned ähm, teemad, mis puudutavad andmete kogumist e-deklaratsiooni süsteemiga, mis puudutab äh, avalike isikute äh, varasid ja teine küsimus puudutab tingimusi, mis on seotud järgmise makromajandusliku abi maksmisega see puudutab seda, et energia reguleerimise seadus, mida seni ei ole vastu võetud, äh, Ukraina parlamendi poolt on vaja vastu võtta ja lisaks sellele ka ekspordikeeld äh, töötlemata puidule. kaubandusmeetmete raportöörina tunnen ma nende kahe küsimuse osas väga suurt äh, osa, huvi, eriti just see puidu töötlemine on WTO ja teiste reeglite vastane ja sellega seoses me üritame äh, teha järeleandmisi, mis on asümmeetrilised, me peaksime selliste äh, takistuste kõrvaldamiseks äh, neid survestama. auditi läbiviimiseks, millised nendest kahest punktist teie meeskond tuvastas, aitäh? aitäh, kolleeg Kinnitši. suur tänu. sooviksin tänada kontrollikoja esindajat selle ettekande eest ja sooviksin tänada ka raportööri tema põhjaliku ja detailse raporti eest kontrollikoja hinnang on tasakaalustatud ja Euroopa Liidu abi selge potentsiaal on välja toodud. samas aga on ka probleeme, mis eksisteerivad, mis äh, tulevad maimis, mainimisele, me peaksime neid üritama lahendada, et abiprogramm, programm oleks nii tõhus kui vähegi võimalik ja aitaks täiendavatele arengutele kaasa Ukraina areng on olnud väga aeglane kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani. Äh, need sündmused seejärel on võimaldanud mitmeid reforme ellu viia, eriti mis puudutab riigihankeid ja korruptsioonivastast võitlust ja mis puudutab ka gaasitarnesektorit, ma tean, et saavutatud tulemused on ainult osalised, aga samas on nad julgustavad kuigi väga palju on veel vaja ära teha. tegemist on meetmetega, mis on astutud eriti rasketes hädaolukordades, lähtudes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta sa-, sa-, sündmustest, seega on meil vaja tõhusat strateegiat konkreetsete tingimustega, tingimuslikkusega ning äh, objektiivseid eesmärke, mis võtavad saavutatud tulemuste tu-, haavatavust arvesse ja äh, sellele on viidanud juba eelkõnelejad ja sellepärast me peame jätkama abiga äh, nende muutuste elluviimisel, mis riigis aset leiavad, me peame üritama äh, konsolideerida edusamme, mida on saavutatud vähemalt senini ja jätkata sellel teel. ma arvan, et soovitused, mis Kontrollikoda esitas, võetakse kindlasti arvesse, need on väga väärtuslikud ja tahaksin äh, seostada oma sõnavõttu sellega, mis eelkõnelejad on öelnud, tahaksin rohkem teada tingimuslikkuse kohta, mis on seotud rahastamisega makromajandusliku rahastamisega, eriti seoses teise tasandiga, mis on plaanitud ja võib-olla oleks võimalik rohkem infot saada nende tingimuste kohta, mis paika pandud, aitäh okay,! Uh, väga hea, aitäh, tundub, et äh, päevakorrapunktid kolm ja neli on siin äh, sünergias kokku läinud ja Ukraina delegatsiooni teema sissetoomine tõenäoliselt ei ole väga halb ja olen kindlasti valmis ära kuulama teie sõnavõtud <clears throat> mõlemal teemal. proua Autole järgmiseks yeah,. suur tänu, proua esimees ma sooviksin tänada Kontrollikoda selle eriaruande eest, mis on väga oluline, arvestades neid põhjusi, mida mitmed eelkõnelejad on juba öelnud, eriti härra Zeller. ma olen olukorral silma peal hoidnud, eriti õigussüsteemis ja seoses korruptsiooniga äh, Euronesti raames ma usun, et meil oleks vaja rohkem kuulda selle kohta, mis taba, mis tüüpi äh, mõjuvõimu on koos teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et suurendada reformide ja positiivsete muudatuste mõju. Euroopa Arengu ja Rekonstruktsiooni Pank, Investeerimispank ja teised koos Euroopa Liidu institutsioonidega on juba positiivseid kogemusi näinud, eriti mis puudutab gaasisektori reformi, läbipaistva ja vastutusvõimelise äh, riigihangete süsteemi loomine, tahaksin teada, millist koosmõju need äh, teemad omavad. teine küsimus puudub kõrgetasemelse korruptsioonivastase või, vastast võitlust. minu arvates on tegemist meie jaoks võtmeküsimusega ja see on seotud just äh, selle erakorralise nimetamisega president Porošenko poolt eelmisel kevadel. uus peaprokurör on endine poliitik ja loomulikult oli kõik võimalused näidata, et ta on sõltumatu, aga mulle jääb mulje, et äh, nii see tegelikult päriselt ei ole ja probleem on selles, et me peame käsitlema sõltumatuse teemat äh, korruptsioonivastase võitluse ameti puhul ja tahaksin veidi rohkem kuulda äh, midagi selle kohta. ja lõpetuseks ütleksin, et E-deklaratsioon on vähemalt äh, sellisel määral tõhusaks osutunud, et sajad kohtunikud otsustasid äh, varajasele pensionile minna selle asemel, et e-deklaratsiooni esitada ja ma olen kuulnud, et paljud teised riigid võiksid sellest kogemusest õppida sest kindlasti on tegemist hea sammuga, millega alustada puhastamist, kui ma võin seda sõna kasutada ja õigussüsteemi erinevate tasandite kohta, millele viitas ka härra Zeller. ma usun, et igal juhul, et soovitused on õigustatud, tahaksin midagi lisada rahvusvaheliste institutsioonide äh, täiendatud mõju kohta, eriti mis puudutab peaprokuröri aitäh. tahaksin tagasi selle kohta, et saavad. härra Takula, palun järgmiseks. suur tänu, aitäh, kõigepealt on, tahaksin öelda, et äh, tegemist on minu esimese äh, täisliikme koosolekuga siin ja ma tean, et, äh, et see töö ei ole lihtne ja kindlasti ei ole lihtne astuda tema jalajälgedesse, kuigi üritan anda endast parima ja tahaksin öelda ka paar sõna selle äh, kontrollikoja aruande kohta. sooviksin tänada Euroopa Kontrollikoja esindajat härra Fasakast, meie varasemat liiget siin ja ma mäletan, et äh, olid ka väga hea tennisemängija. aga nüüd äh, sooviksin tänada sind selle tasakaalustatud ja hea raporti eest, mis annab lisandväärtust selle kohta, kuidas Euroopa Liidu abi Ukrainale täiendada tulevikus. sooviksin tänada ka kolleeg Sellerit suurepärase tööpanuse eest, mis on heaks lähtekohaks eelarve kontrolli komisjonis. esiteks, Ukraina on läbinud mitmeid väljakutseid oranžist revolutsioonist kuni konfliktini ja me ei tohi unustada ka kaks tuhat kaheksa äh, maailma majanduskriisi ja selle mõju Ukrainale. vaatamata tugevale survele reformideks on Ukraina siiamaani kõige korrumpeerum riik Euroopas. mina sooviksin rõhutada, et Euroopa Liit peab abistama Äh, Ukrainalt juhtida paremale teele ja ka probleemide lahendamise Venemaaga. läbipaistvus ja jälgitavus Euroopa Liidu abi osas Ukrainale on väga oluline. tulemust äh, peab nägema, meil on vaja rakendamise järelevalvet muuta isegi veel tõhusamaks avaliku sektori rahastamine on selles osas võtmeküsimiseks. Euroopa Liidu abi Ukrainale peab välistama korruptsiooni igasugustes vormides. haridus on tihtipeale sama tõhus kui äh, finantsmotiiv reformide käigus ja ma olen veendunud, et Euroopa Liit võib äh, luua täiendavat lisandväärtust äh, pädevate struktuuride ja personali osas, aitäh! thank you. In, in the words of Mrs Gressler, I put my aitäh, nagu proua Gressler ütleks, panin ka ennast nimekirja. seda seetõttu, et ma tegelikult olin selles delegatsioonis, mis maikuus käis, eelmise aasta maikuus, see oli üsna ammu. mõtlesin selle peale, millest me seal rääkisime ning mis mind puudutasid. üks nendest oli korruptsioon rääkisime korruptsioonivastasest võrgustikust, mis nüüd paika on pandud, kohtusime korruptsioonivastasete ametite, üksustega, vabaühendustega, lootsime e, e, e, räägiti küll, et olukord on hakanud paranema, aga, aga endiselt on see üsna halb ma tahaksingi teada, kas äh, üldine kultuur on paranenud või on olukord endiselt sama halb. veel üks asi, härra Fasakas. üks küsimus, mis mulle kõrva jäi, oli Euroopa öö, äh, toetus kesk, riigieelarvele ning loomulikult on siis raske vaadata, kuhu see raha täpselt läheb. koha peal me loomulikult küsisime selle kohta, vastus, mis, mille me saime, oli tõenäoliselt üsna hea tulene, tulenevad Ukraina probleemidest, ei saa me täpselt aru anda iga euro kulutamise kohta, meil on ju sõda. ja seetõttu ei ole päris mõistlik, et te küsite, palute, et me annaksime aru iga euro kohta. aga kas teil audiitorina on võimalus seda uurida? kas oli mõtet uurida, kuhu see raha läks või lihtsalt nõustute äh, või lepite lihtsalt sellega, et Ukraina on raskes olukorras ning seda on võimatu teha? kui seda on võimatu teha, siis see loomulikult ei tähenda, et tulevikus me ei peaks üritama seda teha. härra Wagner vahest komisjoni nimel, me kohtusime Ukrainas ning vahest vastate mõningatele aspektidele, küsimustele. suur tänu! aitäh ka raportöörile mis puudutab äh, auditit ja selle raportit, siis kõige positiivsem asi loomulikult, nagu te kuulsite, on, et komisjon nõustus raporti soovitustega, see tähendab, et öö, äh, sisu osas oleme me suuresti ühel meelel. aga astume nüüd sammu tagasi, rõhutaksime veel kord seda poliitilist tähtsust Ukrainale, nagu raportöör ütles, et olid teatud poliitilised arengud ning võeti vastu poliitiline otsus öö, ähm, toetada ja stabiliseerida seda riiki. siis erinevad Euroopa inimesed läksid kohale, et seda otsust ellu rakendada. väga meeldiv, et nii audit kui teie raport seda tunnustavad sellisel puhul on meie arvates oluline meelde tuletada ka kõik need muutused, mis pärast Maidani, pärast revolutsiooni on aset leidnud. me ei tohiks unustada makromajanduslikult, et äh, riik oli majandusliku kokkuvarisemise äärel, inimesed surid seal, ning öö, äh, meie õhutusel alustati reforme, mida kahekümne aasta jooksul pärast iseseisvust polnud nähtud. me ei tohiks unustada, et kümneid aastaid oli Ukraina Nõukogude Liidu osa, siis kaotati kaks aastakümmet iseseisvust ning alates alles neljateistkümnendast, viieteistkümnendast aastast on reformid võimalikud ning nad ka toimuvad. seega rõhutaksime äh, seda, mida Kontrollikodagi ütleb, et see oli kiireloomuline lahendus, tegemist oli hädaolukorraga, selleks sellist lahendust oligi vaja. ning alles hiljem siis tuleb hakata kasutama strateegilisemat lähenemist. Äh, ma tooksin mitmed näited ka vastusteks teie küsimusele, mida on ära tehtud tooksin välja selle, mida me oleme teinud pärast stabiliseerimisfaasi. sest kui raport välja tuli, siis viimase kahekümne kuu jooksul on Euroopa Liit välja töötanud programmi, mis keskendub just sellele läbipaistvale ja öö, öö, aruandluskohustuslikule valitsusele. detsentraliseerimine on väga tähtis selle riigi tuleviku jaoks tuleb anda võimu ka regioonidele ja kohalikele omavalitsustele, Euroopa Liidu toetusprogramm on siin väga tähtis ja üks suurimaid. ootame ka eh, teie komisjoni uut külaskäiku Ukrainasse, sest selles valdkonnas te näete kindlasti samme edasi, sest eh, neid samme, eh, arenguid ei ole ju kohe näha siis Taani agentuur ning rahvusvahelised eksperdid hakkasid ka Ukrainat kohe toetama täpselt nendes valdkondades, mida te mainisite, institutsioonide ülesehitamine, parlamendi toetus, tuleb tugevdada parlamendi järelevalvet ning samuti tugevdada uusi agentuure, selleks kõigeks kulub aega, aga ma ütleksin, et nüüd on olemas struktuurid mille toetusel saab äh, tulevastel aastatel edasi minna. siis see õigusriigi programm. õigussüsteemi reform on ääretult tähtis. loomulikult räägitakse siin majanduslikust perspektiivist selle riigi puhul, meie oleme komisjonis veendunud, et kui korruptsioon ja õigusriigi probleemid kontrolli alla saadakse, siis areneb ka majandus, nagu mainiti, seal riigis on äh, palju raha ning on äh, ka väljastpoolt raha tulnud selleks, et olukorda stabiliseerida, korruptsioon, äh, inflatsioon on vähenenud. siis avaliku haldussüsteemi reform, mis on jällegi tähtis raportöör ja proua Kresle mainisid neid mineviku probleeme, meil on vaja uut verd tuua Ukraina süsteemi. Nendes valdkondades oleme me aktiivselt tegutsenud ning seda perioodi, kus me tegutsesime, raport päriselt veel ei peegelda, me, nagu öeldud, nõustume kõikide soovitustega Äh, mõningad nendest soovitustest on juba ellu rakendatud, teiste kallal töötame. aga nüüd lühidalt paar küsimust, paar vastust küsimustele. makromajanduslik abi näiteks, minu kolleeg äh, vastab nendele hiljem. rahvusvahelised organisatsioonid, Euroopa Liit ja teised ning nendevaheline koostöö nii palju, kui ma olen aru saanud, siis ei ole väga palju riike, kus äh, koostöö on nii tihe. kõik tingimused on üheskoos paika pandud, äh, õigussüsteemid ja tegutsemistsüklid on ju erinevad, aga koostöö on väga äh, tihe, IMF, EIB ja teised näiteks, aga ka uue strateegia ülevaatamine, mida suuresti juhtis Maailmapank, osalevad ka paljud teised rahvusvahelised doonorid, seega meil on palju integreeritud, koordineeritud projekte, näiteks ka USA-ga, mis võimaldab meil kahekordistada äh, Euroopa Liidu eelarvet. veel valdkonnad, kus toimub koostöö gaasisektor, pangasektor ning üldine korruptsioonivastane võitlus, kus on ka väga tihe koostöö. siis paar sõna kodanikuühiskonna kohta, mis on üks peamisi muutuste mootoreid. on endiselt vana süsteemi inimesi palju olemas. kodanikuühiskond juhib protsesse alt, alt üles ning me nõustume sellega, et surve väljastpoolt ehk siis sõprade ja partnerite poolne surve öö, äh, aitab valitsusi õiget joont ajada. ning siis veel need valdkonnad, valdkonnad, kus on toimunud tõsised muutused. pangandussektor, seda mainiti öö, öö, probleemide allikana, aga kui vaadata, mida on juba ära tehtud, selleks, et näiteks sulgeda mõningad pangad, mille eesmärk oli ainult öö, raha pesta, ning suunata rahvusvaheliste investorite raha erakätesse, siis need on sule-, palju neist on suletud, kaheksakümmend nendest, viimane nendest oli privaatpank, sageli alahinnatakse ka poliitilist riski, mis tuleneb panga sulgemisest, mille suurus on seitse protsenti SKT-st. sellega on seotud paljud erinevad oligarhid ning seda ei saa lihtsalt äh, natsionaliseerida äh, sellega on suured ohud seotud. teine valdkond, gaas. gaasi hindade toomine turu öö, tasandile loomulikult seab suure koorma inimestele. me oleme välja tulnud ka leevendusmeetmetega loomulikult, aga see on toonud kaasa ka olukorra, kus naftagaas, mis ennem moodust- öö, öö, mitmekümneprotsendilise osa öö, puudu, millel oli mitmekümneprotsendiline puudujääk, on nüüdseks äh, natukene kasumlik. aga võib ka, äh, veel üks valdkond, kus tuleb küll veel ära teha nii mõndagi, on liikluspolitsei. aga inimesed ütlevad, et jah, me oleme juba aasta aega sõitnud Kiievis ringi ning kordagi pole meid peatatud politsei poolt selleks, et altkäemaksu nõuda meid on küll vahel peatatud, aga lihtsalt sellepärast, et midagi on juhtunud. siis öö, äh, meditsiinisektori hanked. Äh, on hakatud tegutsema korruptsiooniringkonnast väljaspool. vabandust, kell pool üheksa algab meil uus koosolek maja teises otsas ning meil on üks päevakorrapunkt veel. Teie jutt on küll väga huvitav, aga palun tehke lühidalt. jah, ma lõpetangi nüüd, sest äh, hangete pool on tehtud, puhul on tehtud päris palju ning on muudetud süsteem palju läbipaistvamaks. aitäh, härra Fasekas, teie kommentaarid. aitäh. suur tänu kõigile saadikutele kommentaaride ja küsimuste eest. kõigepealt erinevalt härra Wagnerist, kes äh, juhib äh, programmi ning äh, kellel on täielik õigus pikemalt rääkima, rääkida, mina piirduksin ainult sellega, mida järeldas raport, mis koostati kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks. kui teil on võimalus, siis tulge minuga kohvi jooma ning siis ma öö, räägin ka muudest asjadest, aga ma räägin ainult praegu sellest raportist öö, ja tõenditest tegemist on väga delikaatse teemaga, ungarlasena hu-, jälgin ma Ukrainas toimuvat suure huviga, mul on omad seisukohad selle kohta, aga ma ei tohiks olla poliitiline ja ma ei peaks minema kaugemale sellest raportist. sest raportist me praegu ju räägime. kõigepealt suur tänu selle eest, et te rääkisite korruptsioonist, meie raportis on mitmeid soovitusi selle kohta, et tuleb eh, kehtestada lisatingimused eh, abi andmise puhul näiteks, lugesin huviga teie raportit, teie külaskäigu kohta Ukrainasse eelmisel aastal, kus minnakse kaugemale meie raportist. tõesti väga meeldiv on näha, kui palju uusi institutsioone ja ameteid on loodud selleks, et võidelda korruptsiooni vastu, aga meil on vaja selgeid tõendeid ka kõrgetasemelisele korruptsiooni kohta seetõttu ma ütlengi, et abi peab olema tõesti seotud konkreetsete tulemustega. me ei räägi siin ka ainult rahast, vaid poliitilisest mõjust. härra Wagner, oma dialoogis Ukraina võimudega peaksite te rõhutama alati seda, et et reforme tuleb ka ellu rakendada, mitte ainult vastu võtta mis puudutab kaubandust, siis äh, vabandust, see ei olnud meie auditi äh, pädevuses, ma võin sellest hiljem rääkida, aga audit sellega ei tegelenud. ning siis see võimenduse küsimus ning koostöö rahvusvaheliste institutsioonidega, meie raportis võite te näha, et me hindame väga tihedat intensiivset koostööd äh, IMF-i ja Maailmapangaga, meil on siin ka kommentaar selle kohta, et juhtivat rolli äh, peaks siin mängima Euroopa Liit ise, aga see, kes maksab, see tellib muusika ning vahel jääb mulje, et IMF ja Maailmapank on meile öelnud, mida teha, ja siis Euroopa Komisjon ja Euroopa maksumaksjad peavad äh, kõik need sammud kinni maksma. aga igatahes koostöö oli olemas ja üsna tihe ning horisontaalne teema oli korruptsioonivastane võitlus, ükskõik mille, mis programmiga nad algust tegid, ütlesid nad, alguses tuleb vaadata, kas on korruptsioon, kui korruptsioon on, siis tuleb programm koheselt peatada. mis puudutab peaprokuröri, siis see juhtus eelmisel aastal, see ei kuulu auditi ajaraami, ma võin sellest hiljem rääkida, aga tuleb tunnistada, et need päris palju uusi institutsioone loodi ning me endiselt ootame, millised nende tulemused on. nagu härra Zeller, teie õigesti ütlesite oma raportis, et mis puudutab eelarve toetust, lugesin äh, huviga teie raportit ka teie külaskäigu kohta ning väga meeldiv oli, et te ka kritiseerisite, aga te tunnistasite, et selliseid vigu on juhtunud ka mujal, võttes arvesse Ukraina erilist olukorda, oli arusaam, et et hiljem ei tohiks selliseid avansmakseid teha, aga kriitilises olukorras tuli seda teha nii palju minu vastustest, tahaksin tänada härra Wagnerit uuema info eest, uuemate arengute eest. oma raportis üldjäreldusena no, ma ju ütlen, et Euroopa abi Ukrainale oli väga kasulik, väga vajalik ning nagu härra Zeller ütles, peaksime me kehtestama Ukrainale tingimused, et Euroopa-poolne abi äh, aitaks Ukrainat muuta hästi juhitud riigiks, aitäh! Um, aitäh, härra Pasakas, et vastasite nii meeldivalt neile küsimustele ning äh, kui kolleegidel on veel küsimusi, siis kindlasti on võimalik kahepoolselt neid kohvi taga, tassi taga äh, arutada. aga nüüd edasi. paraku meil äh, aega väga palju ei ole üksikasjadest rääkida. see on nüüd dilemma, aga muus osas äh, saan jää-, äh, ühineda sellega, mida ütles härra Fasakas oma kogemuse kohta. ja see puudutab nii see puudutab nii Ukrainat kui paljusid teisi kohti, et kon-, ja, ja siis see ütlemine, mida, millele ma viitan, on kontrolli ja usalda, aga kontrolli. nii et äh, Ukrainas, kui me käisime, siis meil on teisel ja kolmandal otsustustasandil noored, kes soovivad muutusi, aga paraku ei ole sarnaselt meelestatud inimesi kõrgemal otsustustasandil ning selles ongi dilemma. et me peaksime neid noore, noori toetama nende võitluses muutuste eest Ukrainas. kui ma näen näiteks, et Kaubandusministeeriumi äh, aseminister peab sisuliselt iseendale palka maksma sellepärast eh, oma varasemast eh, ärielust ja soovib seda tööd teha, et VKS-i toetada, eh, ent peab sisuliselt siis oma teenistuse ohvriks tooma sellele soovile, siis on see väga tõsine teema kaks tuhat viisteist loodud korruptsioonivastase ameti juht ütles meile, et ta peab kõigepealt äh, kaks tuhat kuusteist eelarvesse, e-, et ta kaks tuhat kuusteist eelarves, mille parlament vastu võttis, ei olnud mingit raha eraldatud korruptsioonivastaseks võitluseks talle ei personali ega ruumide osas ning ta ei saanud oma tööd alustada. siis äh, Euroopa Komisjon ja, ja val-, Rahvusvaheline Valuutafond äh, märkasid seda ka ning äh, president ise pidi sekkuma, et äh, eelarvet muudetaks ning korruptsioonivastase ameti juht rääkis meile samuti, et automaatselt tuhandeid juhtumeid suunati talle, mis enne olid süsteemis lahendamiseks, mis tähendab, et äh, tema inimesed koormati kohe üle ning äh, paljusid minevikujuhtumeid ei olnud üldse võimalik enam menetleda ning äh, menetleda sai ainult värskemaid juhtumeid. sest kümme miljonit oli äh, see piirmäär, millest alates siis hakati asju uurima, mis näitab, et tegelikult väga palju on ära teha, kuigi suundumusi on ka positiivselt, et, et on inimesi, kes soovivad oma riigi nimel tööd teha ning me peaksime neid toetama ja neile kaasa elama ning ma ühinen sellega, mida esimees ütles, et me peaksime käima koha peal, mitte ainult Lvovis, vaid ka Odessas, Krivoi Rogis ja Dnepropetrovskis, kus on, oleks ilmselt mõistlikum käia. veel üks märkus. saja seitsmekümne inimesega gaasitootja, kellel läheb hästi, kui me neilt küsisime, mida nemad soovitaksid meil teha, siis, siis vastus oli, ärge andke raha valitsusele. no see oli tõesti löök allapoole vööd. kolleeg Valensa küsis puidu ekspordi kohta täna. Lääne-Ukraina saadikute survel, eriti Karpaatia saadikute survel otsustati Ukraina parlamendis see meede ning äh, me peaksime siin kahte suunda, suunas edasi liikuma, kõigepealt äh, on Karpaatides loomulikult väga head metsad ja seal toimub palju ebaseaduslikku rainet ning äh, kõik osalevad selles, alates tollitöötajatest kuni äh, metsandustöötajateni ning paraku Euroopa ettevõtjad ka ei, ei ole väga puhtad, sellepärast et metsanduse alast määrust ei rakendata ko-, korrektselt Euroopa Liidu liikmesriikides ning tekivad niisugused varikaubanduse augud, nii et me peame sellel suunal ka edasi liikuma. muus osas äh, oleks mul huvitav pidada täiendavat arutelu seoses meie raportiga kolleegidega ning veel kord Ukraina kodanike nimel peaksime Ukrainat edasi toetama, aga silmas pidama seda, et Euroopa Liidu abi oleks selgelt näha ja et see, see on meie toetus, sest varem ei ole see alati nii olnud ning teiseks, et sellel oleks ka mõju ning äh, suur tänu sellega seoses Euroopa Kontrollikojale nende analüüsi ning soovituse eest ning eriline tänu härra Vasakasele. Uh, aitäh, härra Seller, väga kahju, et meil on nii vähe aega aruteluks, tegemist on tõesti väga huvitava teemaga ja me oleks kindlasti pikemalt saanud sellest rääkida, aga aitäh kolleegidele, kes panustasid. nüüd tuleme viimase päevakorrapunkti juurde ja kaheksa kolmkümmend Vikhoones on meil äh, järgmine koosolek ja me peame sinna äh, jõudma ja seega on meil praegu ainult viisteist minutit äh, seda viimast päevakorrapunkti käsitleda. ja järgmiseks siis taaskord raportööriks härra Seller Euroopa Liidu liitumiseelse abi metaaudit, härra Seller Sorry, Mr. Fazekas, perhaps you could open the discussion. Thank you, Thank you Mr. Chair. You know, it's a mission. härra Fazekas. jah, tegemist on võimatu missiooniga seda väga olulist teemat Lääne-Balkani kohta tutvustada nii, et härra Zeller ja ka teie, kes, keda see teema huvitab äh,, nii kiiresti, kas te annate mulle mingi muu võimaluse, kohvi või need, et kes järgmisele koosolekule ei lähe, jääksid meile ja ainult need, kes äh, Econiga koostööst on huvitatud, lähevad sinna, selge, igal juhul üritan teha nii lühidalt kui vähegi võimalik. ja me teeme väga kiiresti või siis lükkame selle edasi peale eelarve heakskiitmist siis äh, aprillis, härra Zeller mina toetaksin seda väga, et see asi edasi lükata, sest tegemist on väga olulise aruteluga, mis ja, ja teemaga, mis on veelgi ulatuslikum kui Ukraina küsimus, sest äh, see puudutab suurt hulka riike ning esimest korda on koostatud metaaudit Kontrollikojas ning äh, see kindlasti mõjutab ka vahe hindamist ning seetõttu peaksime sellele pühendama kindlasti rohkem aega kui kümme minutit, mina oleksin selle poolt. okei okay,, I think that's väga hea, jah, ma arvan, et see on väga mõistlik ja väga arukas ja ma arvan, et me siis lepime kokku, et me selle teema käsitlemise lükkame edasi tõenäoliselt aprilli, kus me saame seda pikemalt arutada. aitäh, härra Vasakas, selle ettepaneku eest ja see oli väga arukas ettepanek. suur tänu, kolleegid, see oli viimane päevakorrapunkt, muud päeva, küsimused, järgmised koosolekud, siin midagi täiendavat ei ole nüüd see, millele viitas proua Kressle, kui kahju tal oli, et äh, osalus teie delegatsioonis Ukrainas ei olnud nii äh, tugev kui oodatud ja ta väljendas ka mulle kahetsust, et mina, keda kutsuti sinna delegatsiooni, ei saanud äh, teiega ühineda härra Kukan, te kinnitate, et mul on alati suur au, kui mind kutsutakse delegatsioonidega kaasa, ma olen kolm korda käinud juba Belgradis ja mujal ja seekord lihtsalt äh, oli küsimus meie poolt, et see, mida te külastasite, ei olnud meie poolt auditeeritud, seega tekkis küsimus, kas on lisandväärtus, kui me teiega liitume või mitte arvesse võttes teiepoolset õigustatud kriitikat, siis teie protokolli jaoks ütleksin Kontrollikoja poolt, et nüüd edasi äh, alati, kui te kutsute meid äh, delegatsiooniga ühinema, siis äh, on see meie jaoks prioriteet ja hea meelega liitume teiega tulevikus. aitäh ja ja kohvile ja võib-olla ka õllet, õlu, õlut jooma ka. okay,. üks lõplik teema. ja siin oli ka Euroopa Komisjoni esindaja, kes soovis sõna selles punktis ja kes, kes tahtis sõna ja meie vabandus selle eest, aga see on üks probleemidest, kui me korraldame koosolekuid Strasbourgis Eh, hilja õhtul ja minu siiras eh, kahetsus